it was the wrong thing. Okei okay,, so dear colleagues uh,, I think we should start. kallid kolleegid, ma arvan, et hakkame oma õpikojaga pihta. tere tulemast tagasi pärast lõunasööki, kallid kolleegid, liikmesriikide parlamentide liikmed. tervitan teid siin meie õpikojas, väga tähtsas õpikojas, kus me räägime inimestega kaubitsemise vältimisest. tegemist on teemaga, mis eh, ei ole kogu aeg meie peades ja mõtetes, sellest on väga tähtis täna rääkida, selle õpikoja eesmärgiks on kutsuda kokku liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi otsustajad, et rääkida sellest, eh, kuidas, millised on eh, Euroopa Liidu inimestega kaubitsemisega seotud äh, riskid, millised on võimalikud ennetusmeetmed, äh, millised on äh, juba olemasolevad ja ka vajalikud ohvritoetuse meetmed. lähtuvalt viimasest eduaruandest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal inimkaubanduse teemal võib öelda, et rändetriisi on ära kasutanud kuritegelikud võrgustikud, kes tegelevad inimkaubitsemisega ning ohvriks on sattunud kõige haavatavamad inimrühmad, iseäranis lapsed ja naised. selle raportiga tutvudes võib siit tuua välja ka mõned arvud, viisteist tuhat kaheksasada nelikümmend kuus äh, inimest sattusid kahe tuhande kolmeteistkümnendal kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani inimkaubitsemise ohvriks Nad sattusid ka äh, organikaubanduse äh, tööjõuna kuritarvitamise, seksuaalse kuritarvitamise ohvriks. see on väga tõsine teema ja tervitan siin meie inimkaubitsemise Euroopa Liidu inimkaubandusvastase võitluse koordinaatori büroo esindajat proua Sakel Jaadut, aga enne kui ma annan proua Sakeljadule sõna, siis paar sõna ka meie tänase töökorra kohta. härra Moraes juba rääkis sellest täna hommikul. lähtume samasugusest põhimõttest ja kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriikide parlamentide liiget, seejärel üks Euroopa Parlamendi liige ning kõneaeg. kõneaega on meil piisavalt praegu, kõik liikmesriikide parlamentide liikmed ja Euroopa Parlamendi liikmed saavad sõna kaheks minutiks. ja nüüd annan sõna teile. Teil on pisut rohkem aega, viisteist minutit. nii et palun, nüüd on teil võimalus alustada. suur tänu, proua juhataja. tahaksin südamest tänada Euroopa Parlamenti selle auväärse kutse eest. minu nimi on äh, Zoe Sakeljadu, esindan Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase võitluse koordinaatori büroo, bürood Dmitri Vassiljadovul on äh, praegune mandaat, äh, mis anti üle kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja meie büroo volituseks on anda poliitilisi strateegilisi äh, suuniseid Euroopa Liidu inimkaubanduse vastaseks võitluseks. inimestega kaubitsemine on tõsine põhiõiguste rikkumine ning äh, tegemist on piiriülese ohuga, piiriülese kuritegevusega, organiseeritud kuritegevusega, mis äh, lähtub äh, nõudlusest ning mis ammutab hoogu suurest kasumist, mida see inimkaubitsejatele sisse toob. nagu proua Ernst ütles, esimese komisjoni aruande järgi kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on meil umbes kuusteist tuhat inimkaubanduse ohvrit, need on registreeritud ohvrid, need on ohvrid, kes äh, ühel või teisel moel ametivõimudega ühendust võtsid. meil on igati põhjust arvata, et tegelikud arvud on äh, Euroopa Liidus äh, märkimisväärselt suuremad ning oleme täiesti teadlikud sellest, et meie statistilised andmed ei suuda mitte alati hinnata adekvaatselt äh, inimkaubanduse äh, ohvreid, iseäranis äh, praeguses rändekriisi kontekstis. lähtuvalt statistilistest andmetest kuuskümmend viis protsenti registreeritud ohvritest on Euroopa Liidu kodanikud inimestega kaubitsemine eksisteeris juba enne rändekriisi ning jätkub ka pärast rändekriisi selge on see, et praeguse rändeolukorra puhul, äh, rändekriisi puhul äh, nende inimeste haavatavus äh, tuleb veel rohkem välja. pöördun selle teema juurde hiljem tagasi. selleks, et teil oleks selgem üldpilt, siis kõige tavalisem inimkaubitsemise liik on seksuaalse kuritarvitamise eesmärgil kaubitsemine, suurem osa ohvriteks on, ohvritest on naised ja tüdrukud kakskümmend üks protsenti ohvritest on äh, kaubitsemise ohvriks sarnane, sattunud äh, tööjõuna kuritarvitamise eesmärgil ja seal on peamisteks ohvriteks mehed ja poisid. samuti organisiirde eesmärk ning kuritegelike jõugustik, kuritegevuses kasutamise eesmärk on inimkaubanduse äh, eesmärkideks Euroopa Liidus on loodud õigusraamistik, poliitiline raamistik samuti, mis ei ole mitte ainult kõikehõlmav, vaid lähtub ennekõike ohvritest. inimkaubanduse vastane direktiiv on esimene uus õigusvahend kuri, kriminaalõiguse valdkonnas, mis võeti vastu pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist, Euroopa Parlament on selle, seda toetanud ning tahaksin Euroopa Parlamenti selle eest tänada selle direktiiviga luuakse raamistik inimkaubitsemise vastaseks võitluseks, kõigepealt äh, määratletakse ühiselt äh, see kuritegu, tegemist on äh, soopõhise laste aspekti arvesse võttev ohvri vajadustele keskenduv õigusakt. alles hiljuti detsembrikuus avaldasime esimese ülevõtmise raporti ja komisjon kontrollis siis lepingute valvajana seda, kuidas liikmesriigid on seda direktiivi üle võtnud. mul on väga hea meel, et kõik liikmesriigid on komisjonile teada andnud direktiivi täielikust ülevõtmisest. nüüd me hindame selle äh, rakendamist ning oleme valitsustega selles küsimuses kahepoolselt ühenduses. Ähm, täiendavaid pingutusi on vaja, hoolimata sellest, äh, et Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa liikmesriiki on juba väga palju ära teinud. valdkonnad, kus tuleb veel rohkem ära teha, on äh, lastekaitsemeetmed. meil on vaja täiendavaid äh, hinnanguid la, la, lapsepõlve, lapse abi aitamise protsessidele, meil on vaja täiendavat abi kuritegeliku menet-, kriminaalmenetluse ajal. me ei taha mitte mingil juhul, et ohvrid satuksid karistatava rolli seetõttu, et nad on sattunud kaubitsemise kuriteo ohvriteks. samuti on vaja ohvri peredele toetusmeetmeid. Euroopa Liidu inimkaubitsemise vastase strateegia poliitiline raamistik on nüüd valminud, nüüd me keskendume kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta järgsele raamistikule. inimestega kaubitsemine on seotud ka väga paljude teiste poliitikavaldkondadega, millega Euroopa Liit tegeleb, nagu näiteks äh, üldine julgeolekustrateegia või äh, rändetegevuskava, julgeoleku tegevuskava ja nii edasi ja nii edasi inimestega kaubitsemine oli ka Valeta kohtumisel üheks teemaks. see toodi välja ühena prioriteetidest ning teeme ka välismõõtme kallal tõsiselt tööd ning sõlmime sidemeid eh, kolmandate riikidega, et nende suutlikkust suurendada. nagu varem mainisin, äh, inim äh, inimestega kaubitsemise kontekstis, eh, rände taustal on eh, inimeste haavatavad kohad palju rohkem välja tulnud eh, ning inimesed satuvad rohkem inimkaubitsejate ohvriteks. kui te vaatate raportit, mis kuid tagasi avaldati, siis võite te näha, et inimkaubitsemise marsruudid kattuvad sageli rändemarsruutidega ja kui me vaatame, kui palju on tulnud saatjate alaealisi, siis saatjate alaealiste arv kasvab meil on Itaaliast pärit statistikat, mis näitab selgelt, et probleem on tõsine. rahvusvahelise rändeorganisatsiooni ja UNICEF-i andmetel kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani kasvas Itaalias saatjate alaealiste kes saat-, kasvas Nigeeria ohv-, ohvrite arv kolmesaja protsendi võrra, pooled neist olid saatjate alaealised. Nigeeriast pärit naistest kaheksakümmend protsenti, kes Euroopasse tulid, olid tegelikult inimkaubitsemise ohvrid. Nad tulid Euroopasse selleks, et äh, neid äh, kasutada seksiorjadena ja äh, me näeme, kuidas inimkaubitsemise ohvrid tulevad Euroopasse Liibüa kaudu ja Itaalia kaudu ja samal ajal kasutatakse samal ajal ka nõndanimetatud äh, traditsioonilisi äh, vanemaid äh, kaubitsemise marsruute, lennumarsruute ja ka Vahemere marsruute. inimestega kaubitsemist stimuleerivad suured ka,, suur kasum ja suur nõudlus. ja samas me näeme ka, et meeleheitele aetud. Äh, inimesi kasutavad ära äh, inimkaubitsejad, nii et see meeleheide ja ahastus ajab inimesed inimkaubitsejate käte vahele ja murettekitav on see, et äh, inimkaubitsejad kasutavad ära liikmesriikide varjupaigasüsteeme. süsteeme, mis pidid tegelikult aitama algselt neid, kes konfliktipiirkondadest põgenevad, nüüd siis kasutavad inimkaubitsejad äh, ära neid äh, võimalusi, et legitiimseks muuta inimkaubitsemise ohvrite äh, tulek Euroopa Liitu. ühise varjupaigasüsteemi kontekstis tuleb inimkaubitsemise ohvreid kohelda kui eriti haavatavat kategooriat. praegu, kui vaadatakse üle ühist Euroopa varjupaigasüsteemi, siis on seda kategooriat käsitletud kui erivajadustega kategooriat ja seetõttu, kui vaadatakse üle parasjagu vastuvõtutingimuste direktiivi, vabandust, menetluse direktiivi ning äh, Dublin kolm määrust, äh, siis äh, samuti tuleb praegusest ettepanekust lähtuvalt pöörata eritähelepanu iseäranis lastele, võttes arvesse laste parimaid õigusi, hin-, seda tuleb teha hinnates võimalikke riske ja ohte, mis on seotud inimkaubandusega. inimestega kaubitsemine võib olla seotud varjupaigasüsteemidega ja Euroopa Varjupaiga Tugiamet praegusel hetkel on valmistamas ette töövahendid, mille abil varjupaiga äh, menetluse käigus ja rahvusvahelise kaitse taotluse menetluse käigus saab äh, inimkaubanduse ohvreid äh, tuvastada. tegemist on äh, vahendiga, mida saab kasutada, tööriistaga, mida saab kasutada kaugelt aga eeldab ka kohapealset füüsilist koolitust. samuti on EASO-l plaanis veebipõhine koolitus, mis aitab samuti erivajadustega inimesi tuvastada ning inimkaubanduse ohvrid on samuti erivajadustega inimeste all. Frontex on välja andnud ka oma käsiraamatuid ja riskiprofiile äh, ning aidanud kaasa ametnike koolitamisele. liikmesriikides on äh, kohustus neid ametnikke koolitada, et potentsiaalsed inimkaubanduse ohvrid võimalikult kiiresti tuvastada. kogu see info on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase võitluse kodulehel olemas, sealt võite tutvuda kõikide töö, võimalike tööriistadega, kohtupraktikaga, õigusaktide eelnõudega ja nii edasi veel üks areng kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on seotud Schengeni infosüsteemiga, me oleme kuulnud palju sellest, et alaealised lähevad sageli kaduma, neid lap-, neid lapsi on raske tuvastada ja kui nüüd vaadatakse üle sisse süsteemi, Schengeni infosüsteemi, siis töötatakse välja uus tööriist selles süsteemis koos selgete kategooriatega ja viidetega saatjate alaealistele ning äh, inimkaubitsemise ohvritele. selle protsessiga tege-, kallal töötatakse kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. Äh, lubage aga siiski omalt poolt veel öelda, et kõik need algatused on väga toredad ja väga head, aga need on jäänud hiljaks. Need äh, koolitustööriistad, tuvastamistööriistad äh, ja nii edasi ja nii edasi. kõik äh, need rakenduvad siis, kui ohvrid on juba ohvriteks sattunud, nende ohvrite jaoks on juba liiga hilja. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime keskenduma ennetusele. juhiksin teie tähelepanu järgmisele inimestega kaubitsemine on väga kasumlik kuritegevus jah, tegemist on nõudlusest lähtuva kuritegevusega, aga teiseks stiimuliks on need üüratud summad, mida inimkaubitsejad teenivad. umbes kakskümmend kaheksa koma neli miljardit eurot on hinnanguline inimkaubanduse kasum igal aastal. kakskümmend kolm koma viis miljardit eurot on kasum nendele, kes kaabitsevad inimestega seksi eesmärgil. mõelge nendele arvudele. Need on olulised sellepärast, et kui me tahame kuritegusid ära hoida, siis äh, me peame jälitama raha, me peame jälg-, jälitama seda kasumit ja me peame selle kuritegevuse muutuma äh, riskantseks kuritegevuseks, mitte madala riskiga kuritegevuseks, me peame äh, suunama oma võitluse just nimelt kasumile. inimestega kaubitsemine ei too raha sisse mitte ainult inimkaubitsejatele, vaid toob sisse raha tegelikult ka meie majanduse täiesti seaduslikele harudele. mitte ainult äh, illegaalne äritegevus äh, ei ammuta kasu, vaid ka mõningad äh, täiesti seaduslikud ärisektorid. varustusahelale tuleb mõelda, tuleb mõelda meie kui tarbijate vastutusele Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane direktiiv keskendub ka ennetusele ning kohustab liikmesriike äh, võtma meetmeid selleks, et äh, nõudlust vähendada. sellest räägiti ka selles esimeses äh, eduaruandes mille komisjon koostas, liikmesriigid pidid näitama meile, et nad on läbi viinud koolitused äh, selleks, et äh, tuvastada ohvreid ja nii edasi ja nii edasi, aga ennetustöö äh, osas ei ole me nii veendunud liikmesriikide pingutustes. ja äh, asi, millest ei ole palju räägitud, on need meetmed äh,, mida on võetud selleks, et kriminaliseerida äh, inimkaubanduse ohvrite teadlik kasutamine. direktiivi komisjon tegi meile ülesandeks koostada raport liikmesriikide selliste õigusaktide kohta, millega muudetakse inimkaubanduse ohvrite pakutud teenuste kasutamise kriminaliseerimise kohta. ainult kümme liikmesriiki on vastu võtnud õigusakte millega muudetakse inimkaubitsemise ohvrite teenuste äh, kasutamine äh, kriminaalkuriteoks, ükskõik millise teenusega tegemist ei oleks. ja see on väga oluline. sellepärast, et äh, kui õigussüsteemid on erinevad, on raske kuritegevust ära hoida. kui õigustavad on väga erinevad, siis ammutab inimkaubandus sellest ainult hoogu sisse inimkaubitsejad on väga osavad ning oskavad äh, süsteemi lünkasid äh, ning äh, erinevate õigussüsteemide erinevusi Euroopa Liidus ära kasutada. ja see mõjutab kahetsusväärsel kombel ka kuritegevuse lokkamist. me peame kaaluma võimalikke alternatiive, kui meil ei ole Euroopa tasandi meetmeid selleks, et tagada seda, et äh, inimkaubanduse ohvrite pakutud teenuste kasutajate tegevus kriminaliseeritakse, siis mida me võime selle asemel teha? ma ei hakka siin üksikasjalikult seda teemat lahkama, raportööd jagasime Euroopa Parlamendi kolleegidega, see on kättesaadav meie kodulehel aga meie seisukoht on järgmine. leiame, et kindlasti tuleb keskenduda ennetusele, see on möödapääsmatu. kindlasti tuleb tegeleda sellega, et äh, inimkaubandus hammutab hoogu äh, nõudlusest ning äh, suurtest kasumitest, mida see kaubitsejatele sisse toob. samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et inimkaubitsust kaubitsemise ohvritel on õigused, neid tuleb ka nii kohelda, neil on äh, õigus oma õigustele ja me peame tagama ka seda, et need, kes ära kasutavad nende inimeste haavatavust, äh, kes kasutavad ära äh, nende rändetausta, nende parema elusoovi tausta, et need inimesed tuuakse kohtu ette Äh, aeg on küps ja tuleb ära teha rohkem. jään siia, olen valmis vastama küsimustele, esitama teile täiendavat infot ähm, meie viimastest raportitest, kui soovite seda infot, aitäh! Thank you very much! suur tänu selle suurepärase ettekande eest. ja nüüd meil on jäänud piisavalt aega aruteluks ja küsimuste esitamiseks härra Georgios Panis Kreekast on esimene. tere päevast. kõigepealt tahan öelda, et piirangud ja õiguslikud meetmed, keelud näitavad, et me üritame äh, asjaga, asjale läheneda teisest otsast, mitte sealt, kust see kõik algab. me oleme näinud Lesbose saarel aastal kaks tuhat viisteist, mis on siis peamine peatuspunkt pagulaste teel Euroopasse. oleme näinud ka Visegradi riikides toimuvat kõnelused Euroopa Liidu ja Türgi vahel, kõik see on näidanud, mis tegelikult toimub Kreekas aastal kaks tuhat viisteist nägime tohutut pagulaste arvu tõusu. tegemist oli inimestega, kes pärast registreerimist lubati üle, üle mere läbi kasut-, nad said kasutada transpordivahendeid. sellega on kaasnenud ka olulised majanduslikud tagajärjed piirkonnale, kes need pagulased vastu võttis. võin öelda, et suur osa nendest äh, inimestest, kes teekonna on ette võtnud, tegelikult sattusid inimkaubitsemise nõiaringi. Need inimesed on aga sattunud ka enklaavidesse see sunnib neid tegelikult otsima viise, kuidas sealt välja pääseda Egeuse mere saartelt, nendest Kreeka osadest, väljapoole Kreeka välispiiri. inimkaubitsemise ohvrid on muidugi iseäranis seksuaalse ärakasutamise ohvrid. õiguslikku raamistikku on karmistatud sellel on oma positiivsed ja negatiivsed aspektid ja üks halbadest on nüüd see, et Kreeka vanglad on ülerahvastatud. paljud inimesed Kreeka vanglates on väga noored, välismaa, välismaalased. ja lõpetuseks. Kreekas äh, oleme üritanud erinevaid meetmeid vastu võtta selleks, et seda probleemi lahendada. aga me ei ole mõistnud seda, et ainus viis, kuidas probleemi lahendada, on, on nende inimeste majanduslikust eraldusest väljatoomine. suur tänu. nüüd härra Juho Erola. loodetavasti on õige nime hääldus, ütleb proua esinaine, kui ei, siis vabandust Teil on sõna. kiitos, puhejuhataja Aivar Riit. suur tänu, juhataja. võti on siin tegelikult teavitus me peame äh, teavitustööd tegema päritolupiirkonnast, kus inimesed Euroopa poole teele asuvad. nii nagu ma varem juba ütlesin, olen töötanud varem äh, kaksteist aastat varjupaiga taotlejatega. juba siis tu tuvastasin, et suurem osa varjupaiga taotlejatest ei ole tegelikult põgenikud, vaid äh, peamiselt on tulnud siiski majanduslikel põhjustel kuna nende oskuste tase, kvalifikatsioonide tase on väga vilets, siis neid on väga raske tööturul kasutada ning äh, majanduslikult muutuvad nad koormaks. suured varb-, arvega taotlejatest on, nagu kuulsime, äh, juba kümneid tuhandeid äh, võ-, eurosid võlgu inimkaubitsejatele pärast oma reisi ja kuna nendele inimestele tegelikult ei ole pakkuda töökohtasid, siis satuvad nad kuritegevuse kuritegelike võrgustik ning äh, nii-öelda halli majanduse ohvriteks. seetõttu on väga oluline, et Euroopa Liit ja meie kõik ühiselt alustame massiviisilist teavituskampaaniat päritolupiirkondades, et need inimesed lihtsalt ei võtaks seda teekonda enam ette. me peaksime teavitama neid kõikidest nendest ohtudest, mis on seotud seksuaalse ärakasutamise, orjatööga ja nii edasi ning äh, ohtudega, mis kaasnevad selle reisiga. inimesed, kes teele asuvad, ei tea tegelikult, kuhu nad lähevad ja kuidas. inimkaubitsejad, äh, salakaubitsejad, kullerid valetavad neile. Nad ütlevad, et tegelikult ootavad ees suurepärased töökohad, head elutingimused, kõik ootavad meid Euroopas. aga reaalsus on hoopis teistsugune. noh ja see on ainus moo-, moodus, kuidas me neid inimesi saame aidata, massiviisiline teavituskampaania päritolupiirkondades, et nad lihtsalt ei asukski teele okei okay. uh,, thank you. suur tänu. järgmine kõneleja on Lootsule Ühendkuningriigist. suur tänu, see on väga oluline valdkond. politsei äh, korrakaitse aspekt on muidugi esmatähtis. aga tuleksin tagasi saatjata alaealiste rändajate juurde. Loodekoda koostas raporti, mida te olete võib-olla ka näinud sellel teemal, mis on tähtis raport ja üks äh, aspektidest, mida ma tahaksin rõhutada, on järgmine. kui me nägime erinevate inimeste kogemustele tuginedes, et saatjata alaealisele määratakse varases staadiumis eestkostja, siis see laps ei lähe nii kergesti kaduma. vähemalt äh, kümme tuhat, äh, kindlasti on seda oluliselt rohkem, ma ise arvan, võib-olla kakskümmend tuhat äh, rändajast last on kadunud lihtsalt, me ei tea, mis nendest on saanud, kuhu nad on näinud. paljusid kindlasti kaotatakse ära ka seksuaalsetel eesmärkidel inimkaubitsejate poolt. mõned riigid äh, tõepoolest on juba sellise eestkostesüsteemi sisse seadnud, näiteks äh, üks Saksa kohtunik selgitas mulle, et neil see on olemas, enamuses riikides siiski pole, aga kui oleks üks inimene, kes vastutab ühe lapse eest iga kord, kes vastutab lapse heaolu eest ja jälgib tema käekäiku, siis oleks mingigi viis, kuidas äh, lapsi kaitsta selles äh, kohutavas äh, kaubitsemissüsteemis. vastasel korral peame tegelema politsei ja gängivastase võitlusega. Thank you very much. suur tänu. mul on küsimus härra Taanisele probleem oli selles, et tõlge ei olnud just täiuslik vist, kas te võiksite korrata oma esimesi lauseid? γιατί η μετάφραση δεν ήταν σωστή. Η μεταφορά το διά... Tundub, et siin oli väike kommunikatsiooniprobleem. Aastal 2015 äh, oli tegemist legaalse üleviimisega, ühistranspordiga ja hind oli sama pagulastele ja riigi kodanikele. ei olnud majanduslikke tagajärgi. see tähendab, et üleviimiste hind oli madal. Nad maksid äh, sama hinda kui äh, riigi kodanikud. ja veel, selleks, et vähendada motivatsiooni inimkaubitsejate puhul, peaksid need üleviimised toimuma legitiimsel teel. suur tänu, ma tänan teid kordamast. no Mrs Udeki ja nüüd proua Oudekki Loone Eestist. Thank you uh,. I would like to continue. suur tänu. ma jätkaksin selle väite põhjal, et uh, inimkaubitsemine tugineb nõudlusel see ei ole mitte ainult kriminaalne, majandus, seksuaalne ärakasutamine ja nii edasi. Ähm, on ka aga täiesti seaduslikud aspektid, mis on seotud meie majanduse ja tööturuga enamik majandusigrante äh, tegelikult äh, äh, tulevad samal viisil sisse kui riikidesse, kui teised. no inimesed leiavad töökohad põllumajanduses, teenuste sektoris, tööstussektoris, korjavad apelsine, valmistavad meie riideid, teevad meile maniküüri, võib-olla siin istujatelegi ja kauplemine on kasumlik, me teame. kuni me Euroopas kasutame musta tööjõudu, mis on ohtlik, raske ja seni, kuni meie ei ole valmis äh, maksma palka, mis annaks väärika, ela, väärikat elatust äh, raskete ja räpaste tööde eest, siis inimeste vaba liikumise asemel, mis on küll kaunis põhimõte, oleme loonud palkade vaba liikumise süsteemi ning inimkaubitsejad saavad äh, seda ära kasutada, seda palkade vaba liikumist. ja selleks, et sellele kohutavale olukorrale lõppu teha, kus siis kuritegelikud võrgustikud äh, kasutavad ära inimesi, peame just majanduse valdkonnas tegutsema palkade, tööõiguste osas Euroopas, selleks teha lõpp inimkaubitsemisele taaskord peame me nõudluse hävitama, nõudluse orjatöö järgi, tänan väga. Thank you very much um, and now, now um... suur tänu. ja nüüd härra Trutšek Sloveeniast yeah,. Thank you very much. suur tänu. kas ma võin sloveenia keeles jätkata? loodetavasti võin. Kolegica iz balskih eh, držav je povedala Balti kolleeg osutas ühele väga olulisele asjaolule. Äh, uusvasakpoolsed räägivad sageli sellest, et Euroopa Liit jääb alles, kui temast saab sotsiaalne liit, vastasel korral ta laguneb. tähtis on rääkida kahekordsest kuritarvitamisest, ühest küljest kuritegelikud võrgustikud ehk ja nende äri üle kolme neljandiku Sloveenia SKP-st on nende tulu. ja teisest küljest räägime kuritarvitamisest, mille toimepanijateks oleme meie ise, nagu ka eelkõneleja just äh, rääkis. Sloveenia on väike riik. aga me näeme et küsimus on sarnane nagu näiteks teistega, nagu näiteks keskkonnaküsimused, meil on meil on, meil on ühised piirid teistega, meil on vähe ressursse. vabaühendustel on rohkem teadmisi kui poliitikutel. Sloveenias on üks asi, mille, millele saaks tugineda just teadmiste edasikandumine. Ühendkuningriigi kolleeg tõi ka väga konkreetse praktilise näite selle kohta, kuidas äh, lapsele saab määrata eestkõneleja. rääkides inimkaubandusest, ma arvan, kui me tahame nõiaringi purustada, siis tuleb ahel purustada täies ulatuses me peame siin ka kultuuriliste põhimõtetega teinekord minema vastuolusse. näiteks, äh, näiteks äh, Rooma kogukonna alaealistest rääkides. tegemist on äh, väljakutsega, millega saame hakkama ainult siis, kui me läheneme sellele küsimusele terviklikult. poliitikud peavad õppima vabaühendustelt, suur tänu. Thank you very much. suur tänu. kõnelejate nimekiri on sellega ammendatud. ja nüüd ma võin anda sõna kellele iganes, kes veel sooviks äh, sõna, äh, kes sooviks veel küsimusi esitada. meil on suurepärane võimalus siin rahvusparlamentide liikmetele. jah, palun. kas on soovijaid? for questions and other things? Okay, then I have uh... sellisel juhul Euroopa Parlament sooviks ka esitada mõned küsimused. esiteks, liikmesriikide puhul ähm, inimkaubanduse vastane direktiiv ja ülevõtmine liikmesriikides, kus on kõige suuremad puudujäägid, millistes äh, riikides on see asi paremini lahendatud ja millistes liikmesriikides oleks vaja veel pisut jõupingutusi. teiseks, organitega kaubitsemine. see on väga negatiivne nähtus e, ka Euroopas levinud, ma mõtlen siinkohal Kosovole ja teistele riikidele kas te võiksite pisut rohkem meile sellest rääkida? Äh, kuivõrd levinud see on, äh, palju olete tegelenud sellega oma uuringutes? ja kolmas küsimus, ühineksin siin ühe eelkõnelejaga, äh, siis tööalane ekspluateerimine. millistes valdkondades seda esineb kõige rohkem? kas te võiksite pisut kommenteerida, need oleksid minu kolm küsimust. kas on veel küsimusi? suur tänu. pärast seda, kui sulgeti Balkani marsruudil piirid, tahaksin küsida, kas on inimkaubandus suurenenud selles Euroopa piirkonnas? kas on veel küsimusi? kas on veel kommentaare? seisukohti? ei, sellisel juhul annan äh, proua Sakel Jaadule veel kord sõna. tänan, proua esinaine. jah, saan teile võima-, annan teile, andsite mulle võimaluse tutvustada meie uusimaid äh, uuringutulemusi mais kaks tuhat kuusteist komisjon avaldas esimese eduaruande Euroopa Liidu tasandil ja selles mõõdeti just nimelt edusamme võitluses inimkaubandusega. me tuginedes infole, mille saime liikmesriikidelt ja kodanikuühiskonnalt, äh, täheldasime mitmeid uusi trende. lühidalt on tõusnud lastega kaubitsemine see on enneolematu, arvestades, et jah, lapsed on järjest rohkem kaubitsemise ohvrid, uued ekspluateerimise liigid on tekkimas, nagu näiteks kauplemine äh, sunniviisiliste või fiktiivabielude sõlmimiseks näiteks. ekspluateerimise erinevad vormid ohvritel näiteks võivad olla vaimsed terviseprobleemid, äh, psüühikaprobleemid, neid kasutatakse ära kas seksuaalselt või majanduslikult. veel üks trend tööalase ekspluateerimise vallas järjest rohkem ekspluateeritakse naisi, äh, kodutööd näiteks on äh, sektor, millest järjest rohkem tuleb teateid ja see on keerukas äh, valdkond, millega tegeleda. see on ka sektor, kus peamiselt äh, on ohvriteks naised Euroopa Liidus. mitmed sektorid on seotud suurte riskidega, nagu põllumajandus, ehitussektor, toitlustussektor samuti seal kasutat-, seal esineb äh, inimkaubanduse ohvreid. Ähm, meie uuringute tulemused, äh, luure, luureandmed, Eurostat, kõik see näitab, et ükski riik ei ole puutumata inimkaubandusest. see probleem puudutab kõiki, on täiesti selge ja selge on ka, et on vaja Euroopa Liidu tasandil tegutsemist, kui me tahame selle probleemiga laheneda terviklikult ja ka tõhusalt. me näeme seda, et liikmesriigid on üle võtnud direktiivi, see on osa nende kohustustest, nad on üle võtnud selle oma siseriiklikus õiguses. ja see on ka meie raporti sisu, äh, mille me siis avaldasime detsembris kaks tuhat kuusteist ülevõtmise, direktiivi ülevõtmise protsessi tulemus on see, et liikmesriigid peavad aga tegema veelgi rohkem seoses lastekaitsesätetega. siin on väga suured erinevused äh, eestkoste vallas. Euroopa Liidu direktiiv seab liikmesriikidele seadusliku kohustuse Äh, näha ette võimalus lastele seada eestkostet. aga need sätted ei ole väga selged selles osas, mis tähendab laps inimkaubanduse mõistes. kui ametivõimudel on põhjust uskuda, et inimene, kellega neil tegu on laps, alaealine, siis nad peaksid teda ka kohtlema kui last. oleme näinud, et puudu on sätetest mis näeks ette oht-, ohvritele antavat kompensatsiooni. Neil on õigus edasi kaevata, neil on õigus kompensatsioonile oma kannatuste eest. ja ka karistamatuse küsimus, mida see tähendab? järjest rohkem on näha inimkaubandust kuritegeliku tegevuse eesmärgil ohvreid kasutatakse eelkõige lapsi äh, narkomuuladena, varavastaste kuritegude toimepanijatena. Neid sunnitakse, neid kuritegusid toime panema. Nemad tegelikult ei peaks sattuma trellide taha, vaid äh, inimkaubitsejad. ja selles vallas tuleb rohkem ära teha samuti on üks huvitav säte direktiivis, millega kaasneb õigus äh, ohvrite perekondadele antavale abile. sellega tuleks rohkem tegeleda, ma ei hakkaks väga spetsiifiliselt vaatlema erinevaid riike. see ei olnud selle raporti eesmärk. nüüd, äh, nüüd ülevõtmise raporti alusel me hakkame alles sellega tegelema, nii et kui, kui vajalik, kui komisjon leiab, et Euroopa Liidu õiguse rakendamisega on seotud probleeme, siis me muidugi võime algatada rikkumismenetlusi, aga hetkel me uurime õigusakte siseriiklikul tasandil ja nende ja rakendamist. Te küsisite ka organikaubanduse kohta see on seepärast üks uutest suundumustest, millest järjest rohkem teada antakse. statistikat meil küll hetkel ei ole. andmed, mis meil on ja siinkohal ma pean rõhutama, et mina jagan teiega statistilisi andmeid ja mitte hinnanguid ega ka üles puutud numbreid. mina tutvustan teile arve, mida me oleme saanud liikmesriikidelt ja see on ka seotud Kreeka kolleegi küsimusega. andmed, mis meil on, ei võimalda kirjeldada nähtust tervikuna, me kuuleme Euroopa Liidu äh, ametitelt, et olukord piiridel on just haavatavate inimeste olukorda muutnud halvemaks, eriti laste olukorda. ei ole alati võimalik seda kajastada statistilistes andmetes, rändeandmetes või äh, kriminaalõiguslikes andmetes. kuid arvud on vajalikud. tähtis on äh, poliitikutele anda faktilisi andmeid. peame tegema koostööd liikmesriikidega, paremini andmeid koguma ja selles valdkonnas me ka koostööd teeme. kui olgu siis tegemist kas või ühe ainsa ohvri õigustega. inimkaubandus organite eemaldamise eesmärgil ja inimkaubandus see, see, see ei ole, see ei ole sama tüüpi kuritegu kui organitega kauplemine. me jälgime arenguid selles valdkonnas me oleme ka rahastanud projekte selles vallas. tahame teha liikmesriikidega koostööd just selleks, et andmete kogumine võimaldaks anda ülevaate olukorrast. ja veel, ka ebaseaduslik adopteerimine on üks kauplemise eesmärkidest, laste müük siia alla äh, kuuluvad mitmed majandussektorid, aga mitte ainult, vaid ka erinevad äh, elukutsed. organite eemaldamise eesmärgil kaubitsemine ei oleks võimalik ilma selleta, et oleks kaasatud meedikud. ja nagu ka varem öeldud, terviklik lähenemine on siin ülioluline meil on erinevaid valdkondi puudutav lähenemine, inimkaubitsemine ei ole mitte ainult korrakaitse küsimus, sellega on seotud lastekaitse, politseitegevus, piirivalve, haridusküsimused on sellega seotud, meedikud, sotsiaaltöötajad, kõik ühiskonna osad on sellega seotud ning äh, riiklikud ametiasutused. liikmesriikidel on õiguslik kohustus, mille kohaselt iga inimene, kes satub kontakti inimkaubitsemise ohvriga, peab mõitma, mõistma inimkaubitsemise indikaatoreid. mõnikord räägitakse sellest, et see on peidetud äh, nähtus, mida me ei näe. kindlasti oled ka kuulnud koordinaator, mina rääkimas, et äh, tegelikult äh, on see kõikjal nähtav meie ümber tänavatel, vaadake ringi. meie ütleme, et meil on olemas raamistik, mis annab õigused ohvritele, õigus abile, kaitsele, toetusele. aga kui inimesi ei tunnustata äh, ametivõimude poolt, kui äh, inimkaubanduse ohvreid, mis juhtub sageli, näiteks kui inimesed saabuvad äh, massiviisiliselt, sageli kuule, kuuleme me seda, et pole aega, pole piisavalt tingimusi äh, tagamaks, et tekib usaldus äh, ohvrite poolt, et nad väl-, tuleksid välja kauplemise kontekstist, et nad tõesti suunataks selliste menetluste suunas, mis on kohased tuletage meelde aastat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist algus, kus esmakordselt Euroopa Liidu tasandil võeti vastu raport in inimkaubitsemise ohvrite kindlaksmääramiseks varjupaagu taotluste menetluses. me tegime seda Euroopa eh, rändevõrgustiku raames ja me nägime, et suur enamus liikmesriikidest mõistab, et eh, varjupaiga taotluste menetlemisel võib leida ohvreid, kuid varjupaigasüsteemid ei, äh, ei ole tingimata kontaktis teiste võrgustikega või ametivõimudega. ja siis äh, ohvrid ei, ohvritele ei anta kohaseid soovitusi, äh, nad, nad on väga sageli ohus. Nad ei jõua lihtsalt nende teenistusteni kes, keda neil oleks vaja ja sageli ei ole, ei teatagi nende inimeste poolt läbitehtust ja kannatustest, enne kui nad üldse jõudsid Euroopa Liidu rannikule. ja lõpetuseks on tähtis meeles pidada, et statistika kohaselt kuuskümmend viis protsenti registreeritud ohvritest Euroopa Liidus on Euroopa Liidu kodanikud. see tähendab, et inimkaubitsemine ei ole Euroopa väline nähtus ainult, vaid see leiab aset meie enda pererüppes, liikmesriikides, ärgem unustagem seda. see oli olemas enne rändekriisi, see jätkub ka pärast, sest kõik need suured inimeste liikumised toovad endaga kaasa haavatavust inimesed satuvad kergemini kaubitsejate saagiks. ja tähtis on just mõistetesse selgust tuua. korra ma siin pöördun rahvusparlamentide poole, siis ma arvan, et on lisandväärtus, kui me rõhutame, et väga oluline ja seda on rääkinud ka meie koordinaator, mõistete täpsus on oluline äh, rändajate ülevedamine ei ole sama, mis inimkaubitsemine, need on kaks erinevat nähtust, nad võivad omavahel olla seotud, aga nad ei ole samad kuriteod. sisserändajad, kes on sisse toodud, nad loomulikult võivad olla vägivalla ohvrid, aga inimkaubitsemine on väga selge kuriteoliik, mis on suunatud isiku vastu sellega ei seostu tingimata rahvusvaheline piiri ületamine, see võib juhtuda riigisiseselt. see ei peatu piiri ületades, see võib jätkuda ka teisel pool. ja seda on tähtis rõhutada. sest muidu ei suuda me isegi kaitsta neid inimesi, kes vajavad kaitset. erinevad kohustused kehtivad liikmesriikide erinevate juhtumite puhul. nii et äh, kõneldes neist asjust, äh, ei tohi inimkaubitsemist ülevedamisega segi ajada, mõnikord äh, romaanikeeltes tekib just eriti segadust, aga äh, katsuge mõisted hoida selged, tänan. Thank you very much. aitäh. tänan ka nende viimaste selgituste eest seoses sellega, mis kujutab inimkaubandust ja mis mitte, see on väga oluline meil Euroopa Parlamendis oma otsuste tegemisel. ma näen, et üks küsimus on saalist. E, selgitust soovitakse, sooviksin. Euroopa Liit minu arvates nõudis ju liikmesriikidelt, et määrataks eestkostja igas riigis te, te vähemalt niimoodi ütlesite, kas ma sain teist valesti aru või, või te ütlesitegi nii, minu teada see, seda nõuet ei ole. Äh, tõepoolest, inimkaubanduse vastane direktiiv paneb liikmesriikidele kohustuse määrata õiguslik esindaja või eestkostjal lastele, kes on inimkaubanduse ohvrid. lubage, ma märgin, et tegemist on direktiiviga, mis puudutab inimkaubandust lapsed, kes ei ole inimkaubanduse ohvrid, ei jää selle direktiivi isikulisse rakendusalasse. teised õigusaktid Euroopa tasandil sisaldavad sätteid eestkostja kohustuse kohta, aga see inimõiguste, inimkaubanduse vastane direktiiv on selles mõttes küll selge. oleme avaldanud käsiraamatu koos Põhiõiguste Ametiga oleme uurinud praktikat kahekümne kaheksas liikmesriigis ning oleme väga praktiliselt ülevaatlikult esitanud need põhimõtted ja vahendid, mis on meie käsutuses eh, selleks, et luua siseriiklikud eestkoostesüsteemid inimkaubanduse ohvritele, mida saaks kasutada ka teiste laste puhul, kes eh, on osalised muudes menetlustes, ütleme niimoodi. Eh, kas oli see piisav selgitus? jah, see selgitab asja, aitäh. no minu mõte oli, et kui me teeme seda nüüd inimkomanduse ohvritajaks olevate laste heaks, siis tundub, et sellest on väga lühike samm, mõnes riigis võib-olla ka pikem, aga, aga ikkagi suhteliselt lühike eh, selleni, et öelda, et kõik saatjate alaealised sisserändajad peaksid saama eestkostja ning meie oma aruandes märgimegi seda, öeldes, et vähemalt kümme tuhat niisugust last on kadunud süsteemis ja need on lapsed, kelle, kelle kohta meil info on. ja see tähendab, et reaalsuses on neid palju rohkem. kui oleks nimetatud isik, kes vastutab konkreetse lapse eest, kus ta on, mis temaga toimub ja esindada ja omaks õigusi esindada seda last ametiasutuste ees, siis oleks väga, ma oleks lihtsam seda takistada ning mul on niisugune tunne, et paljud tuhanded nendest äh, lastest, kes on kaduma läinud, on tegelikult sattunud inimkaubanduse ohvriteks. I, I, I clearly uh... ma rõhutaksin, et, et oluline, minu puhul on peate arvestama seda, et ma räägin meie seisukohalt, meie inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori seisukohalt. nii et meie paratamatult peame lähtuma sellest kategooriast, mis meile on ette antud, inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed. üldiste standardite plaanis on komisjon loomulikult seda meelt, et tuleb järgida CRC rahvusvahelisi standardeid ja me praegu töötame selle nimel, et koostada teatis, mis käsitleb kõigi laste õiguste kaitset sisserändega seoses ning eestkoste küsimus on kindlasti üks nüanssidest, mis äh, selles teatises käsitlemisele tuleb. ma tean, et laste puhul, kes on varjupaiga süsteemi et, et paljude laste puhul on selle varjupaiga kontekstis praegu võib-olla liiga hilja rääkida sellest eestkostest, aga me kavatseme igal juhul suunised koostada ja võin teile öelda, et käsiraamat, mis me, mille me koostasime, puudutab ka paljusid teisi lastekategooriaid ning seda on võimalik kasutada laiemas kontekstis et see ei ole piiratud siis äh, üksnes inimkomanduse ohvriteks olevate lastega, sellest me lähtusime, kui me käsiraamatut koostasime. see on kättesaadav kõigis ametlikes Euroopa Liidu keeltes, et, et oleks kättesaadavam liikmesriikides ning see on võimalik alla laadida inimkaubanduse vastase võitluse veebilehelt. aitäh, aitäh, ma pean selle kindlasti meeles. Äh, tahtsin lihtsalt äh, lõpetuseks öelda, et kui kümme tuhat last on kadunud, siis on praktiliselt võimatu ju öelda, et nad ei lange nende inimkaubanduse vastaste regulatsioonide rakendusalasse, millest te räägite ja mille ees, ees te seisate. seoses sellega, mida te just ütlesite, märgin, et just seetõttu Schengeni infosüsteemis me oleme kasutusele võtmas uut operatiivset vahendit, mida kasutades ametiasutused saavad sisestada süsteemi märke või hoiatuse, et tegemist on lapsega, kes on kadunud, lapsega, kes on võib-olla langenud äh, inimkaubanduse ohvriks, keda tuleks otsida. nii et äh, niimoodi tõenäoliselt me saame rohkem andmeid tulevikus. tegemist on väga keerulise probleemiga, sest osad kadunud lastest on lihtsalt läinud teise riiki, me ei tea, kus nad praegu viibivad. võib-olla oma pere juures või on tõesti inimkaubanduse ohvrid, inimkaubandus on suur probleem, nii et asjad ei ole selged. meil ei ole piisavalt äh, fakte, mille põhjal otsustada, kus need inimesed on, kas nad on ohvrid või mitte, see on probleem. ning see näitab, et me peame laste õiguste tagamiseks ära tegema veel väga palju, meil on vaja erimeetmeid laste kaitseks. enamuses meie aruteludest räägime me natukene sellest teemast ka, aga meil on vaja seda käsitleda üldisemalt. meil on vaja ühist lähenemist kõigis oma õigussüsteemides. Euroopa varjupaigasüsteemis on meil vaja erimenetlust laste jaoks ning me peaksime ühiselt selle poole liikuma, minu jaoks on see väga oluline teema. ja veel, mis on minu jaoks oluline, on see, et me peame rääkima andmetest. meil ei ole praegu piisavalt infot. ja meil on vaja seda infot liikmesriikidelt. meie esineja märkis, et paljud, märkis seda seoses õige mitme aspektiga samuti tõesti, siin on tegemist tõsise probleemiga ja oli väga huvitav teie ettekannet kuulata, aitäh teile! Teie panuse eest, teie selgituste eest, see oli meile väga oluline ning me pöördume järgmisel kuul selle teema juurde tagasi ka oma õiguslikus raamistikus. ning nüüd jääb mul öelda suurepärane et äh, mina pean esitama meie õpitoa tulemused meie kokkuvõtval sessioonil, ma teen seda loomulikult ja, ja teil kõigil on nüüd äh, võimalus väikeseks vaheajaks, see tähendab, et teeme vaheaja kuni kella kolmveerand neljani, te võite siin olla, võite minna juua tassi kohvi, pöörduda siis tagasi aga kell kolmveerand neli on siis see aeg, mil me jätkame